alustagem siis hääletusega. kõigepealt ähm, saab sõna aga proua Intvelt, palun yes ja suur aitäh, lugupeetud president, ma teen väga lühidalt, kallid kolleegid. me just kuulasime seda, kuidas kõneles Aafrika Liidu komisjoni esimees, see oli väga oluline sündmus ja seoses sellega on mul selle koja juhtkonnale ka üks